when they take a credit in foreign Neid peaks informeerima sealt riskist, eh, mida nad võtavad, eh, kui nad võtavad laenu, eh, krediiti väljaspoolt ja siis on. For this compromise uh, we cover the amendment ja muudatusettepanek number üks, äh, mille esitas härra Möltser, muudatusettepanek äh, number kaks ja kaksteist, mille tegid äh, härrad Becker, muudatusettepanek number kolm härra Kiigalilt, neli proua McCarthy'lt. teine kompromiss, muudatusettepanek käsitleb finantsinstitutsioone, mis peaksid võtma kõik meetmed selleks, et äh, hinnata äh, välisvaluuta laenamise riske, et äh, hinnata tarbija suutlikkust ähm, panna vastu vahetuskursi kõikumisele ja laenu tagasi maksta ja need kompromissmuudatusettepanekud äh, hõlmavad äh, mitmeid muudatusettepanekuid härra Bakkerilt äh, number kolmteist, härra Kiigorda number neliteist, proua Schindberg number viisteist, härra De Bakker number kümme, üksteist ja jällegi härra Kiigold kakskümmend üheksa ja kolmkümmend üks. esitati ka mitmeid muudatusettepanekuid ka mina ise esitasin oma arvamuse projektis mitmeid ettepanekuid, mis olid kolleegidele vastumeelt, ma leppisin nende seisukohtadega, kuid ähm, tarbijakrediit üle viie aastas oli esimene ettepanek, et seda me ei peaks aktsepteerima ja härra Möltser ja härra De Backer tegid ettepaneku kustutada selle osa. proua Swinburne minu meelest aga esitas hea ettepaneku. ma toetan proua Swinburne'i ettepanekut kus krediidiasutused peaksid äh, eriti hoolikalt kaaluma laenude andmist, äh, mis, äh, mille tagasimakseperiood on pikem kui viis aastat, kui tegemist on tarbija krediidilaenudega, tuleb kõigepealt uurida, kas need on tarbija huvides. seetõttu teen ma ettepaneku hääletada härra Möltseri ja De Bakkeri äh, muudatusettepanekute vastu, äh, et kustutada äh, lihtsalt kogu see lõik, vaid ma teeksin ettepaneku toetada proua Swinburne'i muudatusettepanekut. kui samuti laenu andmine ühe pere ka leibkondadele, ühe pereliikmega leibkondadele selle kohta on esitatud mitmeid äh, muudatusettepanekuid ähm, kustutamisega seoses. proua Swinburne jällegi esitas väga hea muudatusettepaneku, mida ma toetan siis äh, palub finantsasutustel anda tarbijad, tarbijakrediiti ainult juhul, kui tarbijakrediidi võimelisus on kinnitust leidnud ning kui äh, sobiv tagatis on kindlaks määratud, et tagada nii tarbija kui ka laenuandja jaoks sobiv riskitase. siis kompromiss C, mis käsitleb muudatusettepanekut kakskümmend viis härra Kiigaldilt ja muudatusettepanekut kakskümmend kuus härra Nikolaus Tšontiselt. see kompromiss muudatusettepanek on seotud tarbijate õigusega äh, lisateenuste hinda, hinna kohta infot saada ja samuti äh, alternatiivsete pakkujate äh, lisateenuseid, teenuste ostmise õigust. kui tegemist ei ole finantsasutusega, kes on selle laenu andnud. samuti eristamine lisateenuste eristamine, mis on olulised laenuandja seisukohast äh, ja e, laenude eristamine, äh, mis on täielikult laenusaaja otsustada toetan muudatusettepanekut härra De Bakkerilt, muudatusettepanekud number viis, number kaheksa, number kakskümmend kaheksa ning äh, samuti äh, härra Kaarinši muudatusettepanekud kakskümmend seitse, proua McCarthy kolmkümmend ja härra Kiigoldi kuus. muudatusettepanek number kuus ja kolmkümmend kaks. ja proua Svintbergi muudatusettepanek kaheksateist ja kakskümmend 20 äh, kolm, neid ma toetan samuti. on ka mitmeid muudatusettepanekuid, mille on esinenud äh, härra Nikolaus Šantis ja ma ei saa toetada mõningaid äh, härra Šantise muudatusettepanekutest, üks muudatusettepanek, äh, mille tema esitas, on nüüd tegelikult kompromissis juba sees. kuid ma ei saa siiski mõningaid muudatusettepanekuid toetada hääletamisel, sellepärast et tegemist on muudatusettepanekutega, mis äh, sisaldavad juhtnööre finantsinstitutsioonidele ja tegemist on siis äh, selliste juhtnööridega, mis minu meelest ei sobi antud toimikusse, vaid sobiksid rohkem üldisemasse äh, konteksti. suur tänu! nii palju siis praegu minu poolt. kui proua McCarthy on kohal või, või keegi, kes proua McCarthy't esindab, kui tema on vareraportöör. ahah, proua Ferreira, palun. jah yes,, proua McCarthy oli kohal, kuid pidi korraks välja minema üldiselt äh, suhtub ta väga positiivselt teie kompromissidesse, ta on nendega rahul ning äh, ma arvan, et oleme jõudmas äh, väga huvitavasse etappi, tulemus on äh, suhteliselt tasakaalustatud äh, ja see ongi kõik, mida tema nimel võin teile praegu öelda. suur tänu, esimees, kõigepealt suur tänu koostöö eest, kompromissivalmiduse eest, kompromissi me saame, toetame nii et ma arvan, et üldise kokkuleppele jõudmine nende kompromisside küsimustes erinevate fraktsioonide vahel ei ole teab mis keeruline ülesanne rõhutaksin mõningaid asjaolusid, kõigepealt äh, reklaamimine ja turu, turutavad äh, äh, selles valdkonnas, kuigi tegemist on üsna reguleeritud turuga, siis siiski on tegevusi, mis meelitavad kliente ligi konkreetsetele krediidipakkumistele. hiljuti sattusin ma näiteks ühe emaili pakkumise peale, kus oli öeldud, et kui teie tarp on teile tarbijakrediidi äh, lepingust keeldunud, siis äh, pöörduge meie poole. meie anname teile krediiti, sellist äh, sorti reklaame me peaksime püüdma ära hoidma, me ei saa täielikult loomulikult keelustada seda ja meie arvamuse kaudu me kogu seda probleemi ei lahenda, aga võib-olla me peaksime paluma juhtkomisjonile, komisjonil, komisjoni paluda, et komisjon äh, sellist, äh, sellise reklaamiga tegeleks. muudatusettepanekud kaheksateist ja kakskümmend kolm proua Swinburnilt. Äh, nende kohta tahtsin ja iseäranis muudatusettepanek kakskümmend kolm, siis siin mainitakse tagatisi, tagatiste mainimine minu meelest on äh, pisut keeruline, kui me räägime tarbijakrediidist, ma saan aru, et kui tegemist on äh, sellise äh, kinnisvaralaenuga, hüpoteeklaenuga, siis, äh, siis tagatise mainimine jah, aga, aga ka tarbijakrediidi puhul tagatise mainimise toetamist ma ei ole kindel, kas ma saan seda teha. Uh, thank you, Chair. Suur tänu põhimõtteliselt võin siin korrata eelkõnelejate kiidusõnu. suur tänu hea koostöö eest, toetame teie tehtud kompromissettepanekuid ja suur tänu ka selle eest, et toetasite meie kahte muud muudatusettepanekut ma arvan, et see aitab tarbijakrediidi direktiivi muuta õiges suunas ja ma arvan, et nüüd me peaksime tegema lobitööd juhtkomisjoni juures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 siin on kolmandas kompromissis on sisalduv üks muudatusettepanekut äh, üks muudatusettepanek, mida te arvesse võtsite, te ütlesite seda juba, aga teisi muudatusettepanekuid te ei toetanud ja te mainisite oma mill-, millest, mispärast, kuid äh, ma teeksin ettepaneku, et äh, me siiski vaataksime need asjad veel üle, siin ei ole tegemist siiski tühipaljasti juhtnööride või nõuannetega. Äh, tegemist on tõsiste küsimustega, millesse tuleb suhtuda äärmise tõsisusega ja küsimus ei seisnud selles, kas meie arvamus aitab kogu olukorda äh, muuta või, või lahendada tarbijakrediidi ja laenude andmisega seotud kogu problemaatikat, aga, aga tegemist on siiski tähtsa menetlusliku küsimusega. ja ähm, olukord on kriitiline äh, praegusel hetkel, kuna pangad äh, hoiduvad krediidi andmisest täielikult. Kreekas on, on olukord selline ma tean küll, et see arvamus iseenesest ähm, seda olukorda ei lahenda, kuid ma paluksin äh, kõigil komisjoni liikmetel veel kord need üles, neid äh, muudatusettepanekuid kaaluda, sellest oleks meile abi. praegu toimuv areng on üsna hukkamõistu väärt ja siis veel tarbijakrediidilepingud, mida ei maksta tagasi tänu majanduslangusele või majandusraskustele. see küsimus eeldab, et intressimäärasid kohandatakse äh, vastavalt muutunud olukorrale äh, kui karistus maksust, maksete osas. EFD-l ei ole kommentaare tässä vaiheessa. Äh, meie fraktsioonil ei ole siin kommentaare. Thank you very much. If a... Uh, suur tänu. ja kui keegi rohkem sõna ei soovi siis äh, omalt poolt äh,, minu poolt ka üks kommentaar, suur tänu kõigile kolleegidele, kes esitasid muudatusettepanekuid. ja suur tänu ka härra Nikolaus Šontisele, ma võin öelda, et ma mõistan küll suurepäraselt, äh, mis praegu äh, Kreekas toimub äh,, seda samasugune areng toimub ka Rumeenias ja kui ma teen ettepaneku äh, mitte anda laene äh, krediidi Äh, laenu äh, peredele ning nõuan tagatist, äh, siis ma näen, kuidas väga paljud perekonnad peavad oma kodudest lahkuma, kuivõrd nad ei suuda oma laene tagasi võtta, loomulikult mul on piinlik ka kuid ma mõistan, et ma ei saa sellist muudatusettepanekut toetada Ähm, sellist muudatusettepanekut äh, toetada, et peatada laenamine äh, sellistele perekondadele, kus pank nõuab äh, tagatiseks maja, mm. kui maja on ainus perevara. And... ja millal toimub meie hääletamine? hääletamine leiab aset seitsmendal juunil, juhtkomisjon hääletab septembris, kaheksateistkümnendal septembril täiskogusse läheb see küsimus oktoobrikuus. aga seda võime täpsemalt, sellest võime täpsemalt rääkida seitsmendal juunil. ja nüüd lähme edasi teise arvamuse projekti juurde, kus raportööriks on härra Philip Lamberts, tegemist on siis Euroopa Parlamendi määr- ja nõukogu määruse ettepanekuga, mis käsitleb üle-euroopalise energiataristu suuniseid. suur tänu, tegemist on arvamusega, mille peale me ei peaks liiga palju aega kulutama, hoolimata sellest, et teema on väga oluline. siin on tegemist siis üle-euroopaliste võrgustikega, energiataristuga mis on väga tähtis meie Euroopa majanduse taasjalule seadmise protsessis, kui me kõik räägime siin majanduskasvust, majanduskasvust ja majanduskasvust, ja just nimelt see äh, valdkond aitaks meil lisandväärtust äh, luua, äh, kui me seda instrumenti õigesti kasutame. meie ei ole juhtkomisjoniks, ITRE on juhtkomisjon ja seetõttu mõned muudatusettepanekud, mille kolleegid esitasid, ei, tegelikult ei peaks kuuluma meie arvamusse, vaid neid tuleks esitada pigem ITRE-le ja seetõttu äh, praegusel hetkel ma ei ole neid toetanud, sest et nad ei ole meie komisjoni töö seisukohast äh, asjakohased, äh, nad on selleks liiga üksikasjalikud ja liiga tehnilised ja artiklid, lisad, muudatusettepanekud räägivad tama, reeglina samadest asjadest, kõikide muudatusettepanekutega lisatakse kasulikke elemente tekstile ning äh, me peaksime olema päris rahul sellega, et muudatusettepanekud ei ole vastuolulised. võtmeküsimusteks on energiataristu kasutamise ja kriisiriikide äh, seostamine omavahel, me tahtsime seda si-, seost luua selgelt, nimelt et energiataristut, energia, üleenergialise energiavõrgustikke saab kasutada ka kriisiriikide aitamiseks, see aitab neid projekt- ja, ja selliste programmiriikide puhul tuleks äh, projekte rakendada äh, kiirmenetluse abil. siis äh, näitajad, millest lähtudes projekte tuleb tähtsusjärjekorda panna, need peaksid olema selgemad, läbipaistvamad delegeeritud aktid kriteeriumite osas. ma kardan küll, et paljud teist ei toeta see, neid delegeeritud akte, ma mõistan seda, sellepärast et te leiate, et ettepanek on juba liiga, liiga, nii, liiga raske. see on praegu võimalus parlamendil mõjutada neid kriteeriume, me tahame riiklikke vahendeid äh, selgetest kriteeriumitest lähtuvalt prioritiseerida, seetõttu me tahaksime, et parlamentidel oleks oma sõna sekka öelda. siis veel oluline on luua seos selle ja Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia vahel, ma arvan, et suurem osa meist on nõus sellega, et Euroopa Liidu raha peab olema äh, paremini kooskõlastatud, erinevad elemendid peavad olema koostatud, kooskõlastatud paremini ja me tahaksime ka, et üle-euroopalised võrgustikud ja Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnendate aastate prioriteedid oleksid omavahel paremas kooskõlas. ja seetõttu struktuurifondidega seoses esitame mõningaid muudatusettepanekuid ka selle kohta. siis veel. me tahaksime, et Euroopa Liidu eelarves rohkem rakendatakse seda klauslit, et kui projekti kulud üle kolmekümne protsendi ületavad kavandatud kulusid, siis toimuks automaatselt projekti ülevaatamine, kui kulud lähevad tõesti märkimisväärselt üle kavandatud äh, kulude taseme, siis tuleb, peab läbi viima uue projekti ülevaatamise mis siis veel? ja siis veel küsimus, kas me ei jõudnud otseselt kokkuleppele, see mõte, et toimub enamushääletus, mitte ühehäälsusega hääletamine äh, piirkondlikes äh, rühmades, aga äh, üh-, ühehäälsuse põhimõte annab kõigile vetoõiguse, see ei ole ehk kõige tõhusam otsustamisviis, nii et et jah ähm,, seda tuleb, sellele tuleb veel mõelda, aga nüüd ma lõpetaksin omapoolse ettekande, kui olen valmis kuulama variraportööride arvamusi, härra Langenvall. Äh, vabandust, ma tulin just siia ja ma ei kuulnud, mida mu kolleeg ütles, vabandan selle pärast. viieteistkümnendalt korruselt kohale jõudmine võtab väga kaua aega. siin räägiti kompromissidest ja üldiselt võin öelda, et Rahvapartei on enamusega neist nõus. ühes küsimuses aga ei ole me nõus, mis puudutab seda, kas need äh, sätted, mis kajastuvad nendes kompromissides, me ei ole kindlad, kas me soovime komisjonile anda rohkem võimu, see on üks teema, mida me arutasime, ning teine puudutas seda, mis on need arvamused seoses selle raamistikuga? ma kuulsin küll veidi, mida kolleeg just ütles. kompromiss A puhul on meil kaks nüanssi, mille puhul on vaja eraldi kak-, hääletamist kaks A ja neli A me vaataksime neid mõlemaid eraldi. probleem on selles, et meil oli neli püha ja me ei saanud nii palju tööd teha kui vaja selle dokumendiga. kuid üldiselt äh, on äh, Rahvapartei äh, sellisel seisukohal, et me saame nõustuda, suur tänu! aitäh, nüüd palun proua Ferreira. aitäh, esimees. variraportöör Anni Podimatal on praegu muid kohustusi ja seega palus ta mul ette lugeda tema seisukoha variraportöörina ja ta sooviks tänada härra Lambertsit oma töö eest ja ka teisi variraportööre tehtud töö eest ja me leiame, et lõpptulemus on väga hea ning äh, siin on ka täiendavad panuseid ITRE-lt. üldiselt me tervitame uusi juhiseid, mis puudutavad üle-euroopalise energia infrastruktuuri küsimust ja energiapoliitikat, tarnekindlus, konkurentsivõime ja jätkusuutlikkus. me usume, et vajalike taristute väljaarendamine arve on vajalik selleks, et jõuda Euroopa Liidu eesmärkideni seoses kliimamuutustega ja rohelise majandusega. me tervitame kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide väljatoomist ning komisjoni jõupingutusi selleks, et paika panna reeglid ning välja tuua ühishuviprojektid äh, mis on vajalikud selleks, et neid eesmärke täita. härra Lambertsi arvamuse eelnõu ja muudatusettepanekud täiendavad esialgset teksti ja meie fraktsioon toetab neid ettepanekuid tähelepanu on vaja pöörata muudatusettepanekutele, mis äh, puudutavad energiaeesmärke ning äh, majanduskasvu ja tööhõive strateegiat samuti peab tähelepanu pöörama rakend-, projektide rakendamisele, arvestades kulusid, sellele viitas ka raportöör, ning samuti nendele teemadele, mis on prioriteetsed projektid, kus on kaasatud vähemalt üks liikmesriik, mis on äh, ohus või äh, sattumas ohtu äh, seoses finantsolukorraga meie arvates äh, on lisatud olulisi teemasid, mida esialgses tekstis ei olnud. näiteks konkurentsi moonutamine, eriti projektide puhul, mis on määratud äh, Euroopa Liidu äh, energiakoridori tagamiseks. teiseks, eesmärgid, mis takistavad turgude rahastamist läbi Euroopa Liidu rahastusel ning mõistma peab seda, et Euroopa Liidu taristuprojektid ei tohiks ohtu sattuda eh, tänu eh, riigi krediidireitingule ning samuti peab arvestama eh, neid energiakoridore ning ühendama omavahel ka energiaenklaavid, selleks et tagada energiaga varustatus praegune määrus äh, panustab ka energiaturu integreerumisele tõhusal viisil selleks, et äh, tarbijatel oleks võimalik kasu saada. ning veel kord sooviksin tänada raportööri ja kõiki variraportööre tehtud konstruktiivse panuse eest. see oli Anna Podimata äh, seisukoht sotsialistide nimel. aitäh. proua Kilakakis, palun härra Skilakakis, palun. Ah, Aldel on vaid üks märkus, samuti mm, eraldi hääletus, mis puudutab delegeeritud õigusakte ja ühishuviprojektide nimekirja, siis meie ei saa seda ettepanekut toetada, sest me leiame, et see pikendab seda protsessi, see protsess, mis peaks olema nii kiiresti teostatav kui võimalik. see on ainus äh, märkus, mille härra Skilakakis on äh, minu jaoks kirja pannud, suur tänu. härra Toomas Endel, äh, teine variraportöör, palun. teda samuti ei ole kohal kas keegi soovib veel sõna? härra Langen, palun. suur tänu. Äh, millal võiksime me näha seda lõppversiooni? härra Lambert, millal me näeme ka hääletusnimekirja, kui me peame hääletama homme, siis sooviksime näha neid detaile. härra Lambert, teil on küsimus jah, me oleme valmis, me lihtsalt ootame seda, et sekretäriaat selle välja saadaks, kuid see on valmis. hääletamine toimub homme. Lähme edasi nüüd ra-, järgmise teema juurde, see on raport härra Roodi Kratsat Sagarolopou Chili's would have been a five, maybe we can follow. She? Yeah. Okay. Uh, we will come back to this report. tuleme selle raporti juurde tagasi siis, kui um, proua raportöör on saabunud. härra Klints on siin, jah? proua Peedikainen aga ei ole veel siin. kas te olete valmis? proua Pietikainenit ei ole kohal ja teie olete mõlemad selle teema raportöörid. okei okay,, we have to take a break unfortunately. kahjuks peame me nüüd väikese pausi tegema, circa kümme minutit, ainult kümme minutit otsime oma raportöörid üles kahjuks Oui, appelle aussi. On appelle tous. Ça... okei okay., meeting is starting again. väga hea, alustame nüüd uuesti. järgmine raport puudutab Euroopasse investeerimise atraktiivsust. raportöör on proua Rodi Kratsa Tsara-, Tsagaropolov, palun, teil on sõna Αλλά... Εντάξει, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Την έκθεση αυτή την πρώτη φορά... Suur tänu, härra esimees. me arutame seda raportit teist korda. esimene kord andsin teile ülevaate selle sisust ja lisaks sellele toimus meil arvamuste vahetus nüüd aga on meil ees konkreetsed ettepanekud. meil on circa sada muudatusettepanekut ning tänu heale koostööle variraportööriga olen ma tõesti üritanud äh, lisada esialgsele dokumendile ja nüüd on meil väga hea ja konkreetne tekst, mis on väga suurepärane kompromiss ja see on sobiv lahendus. me soove, soovime ähm, mõistlikku lähenemist, viimastel aastatel on see millegipärast tähelepanuta jäänud ning väga paljud ettepanekud puudutavad investeeringute vajadust just äh, rohelises sekt-, sektoris, mis puudutab, äh, arvestab keskkonnakriteeriumidega kui Euroopa Liit soovib äh, vabakaubanduslepet äh, kõigiga, siis on vaja tagada loomulikult ka see, et äh, Euroopa Liit on konkurentsivõimeline ja seega rahvusvahelisel tasandil keskkonnadumpingut tuleb vältida. teised teemad, mis tõstatusid, on haridus, Ehm, ja sinna on vaja suunata avaliku sektori raha me oleme üritanud seda lisada muudatusettepanekutesse. minu arvates on äh, meie ees väga hea dokument. ma sooviksin tänada ITRE ja REGI komisjone ning äh, kolleeg Toodi. suur osa, äh, mitmetes teksti osades oli väga huvitavaid ettepanekuid. ja tihtipeale tugineti minu esialgsetele ettepanekutele ning äh, see lisandus kompromissi ettepanekutesse. see oli üsnagi selline üldine ülevaade. ma arvan, et meil on vaja välisinvesteeringute poliitikat Euroopas ning äh, samuti on meil vaja poliitikat investeeringuteks Euroopa Liidus, meil on vaja sellist üldpilti. ja see on see, mida mina olen üritanud siin raportis ära tuua me soovime katta kõik erinevad mõõtmed, meil on nii nõrkusi kui tugevusi, me tõime välja kõik, mis vajalik. ning loodetavasti oleme teinud seda ka muudatusettepanekute puhul. loomulikult ei ole olnud kõik muudatusettepanekud mulle vastuvõetavad. mõned on olnud kattuvad ettepanekud ja neid oleme üritanud vältida, aitäh. aitäh, nüüd annaksin sõna variraportööridele ja kõigepealt proua Kleeber. aitäh, esimees. kõigepealt äh, äh toetaksin ähm, raportööri algatust äh, koostada selline raport, praegusel hetkel on meil seda väga vaja ning ähm, meil on seda kogu aeg vaja ma olen nõus mitmete muudatusettepanekutega, see aitab tugevdada põhinüansse selles raportis. me oleme viinud läbi ka väga eduka otsingu kompromisside saavutamiseks, omalt poolt pean ütlema, et enamus minu äh, muudatusettepanekutest on nüüd osa kompromissettepanekutest ja sooviksin tänada Eh, proua raportööri selle eest ja tehtud töö eest. viimastel aastatel oleme eriti parlamendis ja just ehm, Sotsiaaldemokraatlikus fraktsioonis tõstatanud seda, et meil on vaja Euroopa majanduskasvu ja tööhõive strateegiat ning luua paremaid, rohkem töökohti. Eh, just eh, toibudes majanduskriisist ehm, on tegemist olulise teemaga Euroopa Liidule ja loodetavasti see raport on äratuskellaks komisjonile selleks, et koostada uus teatis ning tugevdada Euroopa strateegiat seoses investeerimispoliitikaga. sellele viitas ka proua raportöör, suur tänu. härra Wolf Klints, palun. suur tänu Äh, sooviksin tänada ka raportööri. aitäh äh, selle raporti viimistlemise eest mina ei osalenud meie esimesel arvamuste vahetusel. kuid saan omalt poolt öelda, seda, et üldiselt äh, suhtun ma sellesse raportisse väga positiivselt, mina olen teinud ainult kolm muudatusettepanekut. me sooviksime näha seda, et me võrdleme Euroopa Liitu USA-ga, meie strateegilise partneriga. ma soovin näha ka seda, et juurdepääs kapitaliturgudele lihtsustub äh, VKE-dele. ning me peame tagama seda, et äh, selle kategooria, kategooriasse investeerimine on lihtsam ning äh, viimaseks Euroopa Liidu kui investeeringute keskuse atraktiivsus on samuti oluline teema ning me peame tähelepanu pöörama ka demograafilisele arengule, mis on olnud nega-, avaldanud negatiivset äh, mõju. raportöör mainis äh, juba muudatusettepanekuid. Äh, enamus neist on vastuvõetavad, nendel ei ole midagi vastu väita, mõned neist aga minu arvates lähevad liiga kaugele Äh, sisu osas ei ole mul suuri etteheiteid, kuid ma leian, et alati ei ole tegemist äh, õige raportiga, kus äh, neid teemasid lahata. avaliku sektori investeeringud, millele viitas ka eel, eelkõneleja, selles suhtes oleme veidi kõhkleval seisukohal. avaliku sektori kulutused on midagi, mida viimastel kuudel oleme palju näinud ma saan aga üldiselt raportit ja muudatusettepanek, kompromissettepanekuid toetada ning äh, hääletamisel saate kindlasti enamuse toetuse. suur tänu, järgmiseks, järgmine variraportöör äh,, härra Kigold, palun. kõigepealt me oleme teinud omalt poolt mitmeid muudatusettepanekuid, me soovime rõhutada seda, et majanduskasv ning äh, välisotseinvesteeringute kasv ei ole mitte mingisugune lõpptulemus, vaid me soovime seda tugevdada selleks, et me saaksime tagada majanduse arengu, eriti selleks, et oma tööstust keskkonnasõbralikumaks muuta ning vähendada eh, mitte uuenevate allikate tarbimist. meil on vaja selleks investeeringuid ja tugevat poliitikat selleks äh, on meil vaja ka tugevaid äh, ots-, välisinvesteeringuid, meil on vaja suurendada investeeringuid ja see on täielikult kooskõlas äh, majanduse rohelise arenguga. uuringud toovad väga selgelt välja, mis on need tõukejõud tugevateks investeeringuteks ja seega me soovime raportis äh, näha rohkem tasakaalu, väites seda, et äh, avalike kaupade pakkumine sellises äh, valdkonnas nagu taristu, aga ka haridus ja sotsiaalvaldkonnad on väga olulised selleks, et tagada hea investeerimiskliima. makromajanduslik stabiilsus on samuti investeeringuteks ülioluline pangandussektori ebastabiilsus ning euro ebastabiilsus on üks põhifaktoreid, eh, miks eh, investeeringutega on probleeme. ning veelgi enam, meil on vaja eh, tõhusaid energiatõhusus ja ressursitõhusus valdkonnas, me peame asendama nafta ja gaasi uuenevate energiaallikatega samuti leiame, et finantssektor peaks jääma kõrvale lühiajalistest äh, teemadest, mis äh, ei soodusta pikaajaliste projektide rahastamist, vaid pigem soodustavad spekuleerimist. finantssektorit peaks äh, reguleerima lisaks sellele me peame olema ettevaatlikud selles suhtes, et kui liikmesriigid omavahel konkureerivad, ei äh, hävitaks nad neid äh, avalikke hüvesid, millele kõik tugineb. seega me leiame, et konkurents investeeringute valdkonnas võiks olla positiivne, kuid samas peaks olema kõigile tagatud võrdsed tingimused, kui me räägime teatud äh, valdkondadest, kus on oht säästule, näiteks äh, maksustumisküsimused äh, ning äh, samuti, mis puudutab ka keskkonna ja sotsiaalstandardeid. meil on hea meel selle üle, et suur osa meie muudatusettepanekutest on kaasatud kompromissettepanekutes, kuid on liiga mingisugune probleem, ei ole näinud hääletusnimekirjus, seega on meil raske ette kujutada äh, milline näe-, saab olema see raport tervikuna? kui vaadata, millised on olnud teiste komisjonide arvamused võib-olla oli mingisugune probleem just meie poolt seoses selle hääletusnimekirjaga, aga siinkohal pean ütlema, et kasulik oleks ähm, sellele tähelepanu pöörata ja igal juhul rõhutan seda, et see on meile vajalik, enne kui me otsustame, kuidas me hääletame selle raporti üle tervikuna, suur tänu! suur tänu, järgmine variraportöör, härra Kamal. tundub, et teda ei ole siin, kas keegi esindab teda? suur tänu, ütlen paar sõna oma kolleegi nimel, mina ei ole ise variraportöör selles konkreetses teemas, mis puudutab Euroopasse investeerimist, kuid ütleksin siinkohal paar sõna investeerimise atraktiivsus Euroopas on seotud välismaiste otseinvesteeringute kaasamisega, meil on mõningaid takistused olnud Euroopa Liidus, mida Euroopa Liit ise on loonud, eriti mis puudutab kõrgeid maksumäärasid, need kindlasti vähendavad investeeringute atraktiivsust. samuti investeeringute tulusus just eriti euroalas on see, mis äh, hirmutab eemale teatud äh, investorid praegusel hetkel. tuletaksin meelde ka konkurentsivõime olulisust, alati kui ma räägin konkurentsivõimest, siis arvatakse, et ma räägin millestki abstrak-, abstraktsest, millel ei ole mingisugust tähtsust. konkurentsivõime aga on äh, hädavajalik vaatamata sellest, eh, missugust eh, pinda me harime, kui me soovime, et see oleks edukas, siis on meil vaja konkurentsivõimet, et see oleks viljakas. kuid me oleme seda ka äh, hävitanud ning nii-öelda see pinnas hakkab kuivama ja meie konkurentsivõime on ohtu sattunud ja me oleme ise panustanud sellesse sellega, et oleme kasutusele võtmas finantstehingute maksustamist, me ütleme, et meil on vaja väliskapitali äh,, väliskapital aga voolab hetkel euro, euroalast massiliselt välja. Nad lahkuvad, aga me tahame neid tagasi meelitada, aga selle asemel tuleme välja finantstehingute maksustamisega Äh, kui me räägime siin härra Klintsi ideest, siis jah, ma tõesti toetan seda, meil on vaja neid tingimusi parendada. teiseks, see illusioon, mille me loome seoses sellega, et me ütleme, et meil on vaja äh, rohkem investeeringuid avalikteenustesse äh, ja taristusse. kuid vaadake näiteks Hispaania olukorda. ükski riik ei ole ehitanud nii palju kui Hispaania elaniku kohta äh, on Hispaania nende riikide hulgas, kus on rohkem maanteekilomeetreid, rohkem lennujaama, kiirliine, rongiliine, kuid äh, töö, töötusmäär on kakskümmend viis protsenti ja noorte hulgas isegi viiskümmend protsenti. ehk siis investeerides taristutesse ei saa me lahendada kõiki probleeme. mina näen äh, suuri probleeme Euroopasse investeerimise atraktiivsuse juures, mina arvan, et me peaksime olema investeeringutes sõbralikumad ja me peaksime rohkem rõhutama konkurentsivõime mitte maksude ühtlustamist, sest konkurentsivõime on just see, mis tõmbab äh, ligi investeeringuid ja äh, see peaks, me peaksime kõik äh, selle olukorra üle järele mõtlema. suur tänu, nüüd annaksin sõna kõigile teistele, kes soovivad midagi öelda wants... kui keegi ei soovi sõna, siis annan uuesti sõna äh, proua raportöörile lõpetussõnadeks. aitäh, esimees. ja mina tahaksin tänada variraportööre, kes on teinud kommentaare loomulikult pean ma leid-, pean ma leidma tasakaalu äh, välisinvesteeringute ning äh, riigi investeeringute vahel. keskkond, tööhõive, nii edasi. nii et äh, kõikidel fraktsioonidel on oma erinevad huvisfäärid, aga me peame siiski looma investeeringute sõbraliku kliima ja loodetavasti suutsin ma kõik selle panna ka raportisse. härra Kiigolgile ütleksin et hääletusnimekiri avaldati tegelikult eh, eile lõuna ajal. Eh, saime siis reageeringute ja saatsime selle täna, ma peaksin küsima seda oma fraktsiooni inimestelt, aga minu arust peaks see olema teieni jõudnud. raport näitab minu arvates, kuivõrd oluline on rõhutada seda, millised on meie eelised. nii et äh, meil oleks äh, investeeringusõbralik keskkond, me tahame nii sise- kui välisinvesteeringuid, tahame, et investeeringud Euroopasse jääksid, mitte ei läheks mujale. ja ma arvan, et äh, kolleegide abiga on meil õnnestunud see üsna hästi kokku panna ning eh, tegemist on heas tasakaalus tekstiga. suur aitäh, et andsite meile aega täna sellest rääkida. aitäh, proua Kratsa, nüüd eh, ja selle üle hääletame homme. ja nüüd jätkame järgmise punktiga, see on arvamuse eelnõu, kus on kaks raportööri, härra Wolf Klints ja proua Piedikäinen. Need on muudatusettepanekud tegelikult, mis puudutavad kahte erinevat direktiivi. veel kord aitäh, härra esimees, paar esialgset märkust, kui tohib ma arvan, et nad puudutavad mõlemat äh, arvamust ja siis äh, jätkan omaenda arvamusega. äärmiselt oluline küsimus mõlema raporti puhul on see, millises ulatuses äh, peaks ettevõtteid kohustama aruandlusele riikide, riik, riigi põhjal lisaks sellele on küsimus ka selles, millises ulatuses tuleks nendel ettevõtetel kohustada, kohustama anda informatsiooni projektide kohta, mis on neil erinevates riikides ja siis seda kohustuslikus korras. oma ettepanekus olen soovitanud pakettlähenemist, sest et näen, et äh, siin äh, on olemas side, äh, see läheb kaugemale isegi kaevandustööstusest, kes üritab leida naftat, gaasi, mida iganes. kui me laiendame seda kõigile ettevõtetele, mis lähevad teatud lävendist üle, siis äh, mina tegin see ettepaneku lävendite kohta, et äh, meil ei tekiks kohustus kõikidele ja igale üksikule ettevõttele nendele nõuetele vastata, sest äh, muidu tekiks sellest segadus äh, ning ettevõtted läheksid ka pankrotti kas me tahame kohustada ettevõtteid äh, aru andma individuaalsete projektide üle eri riikides, ehk siis igas äh, riigis, kus ta tegutseb? see peaks sõltuma ettevõtte käibest, projekti suurusest äh, ning ka maksetest mis erinevates vormides vastava riigi valitsusele läheksid. kui seda ei ole, siis minu arvates läheb see liiga kaugele. olen seda arutanud variraportööridega ning diskussioonide põhjal märgin, et me oleme mitmes punktis ühel meelel, mit-, aga samas mitmetes olulistes punktides ei ole me üksmeelt veel saavutanud. selgitan, mida silmas pean. mina usun, et oleme, peaksime alustama ettevõtetest, mis on kaevandustööstuse ja metsandusega seotud. olen teinud ka ettepaneku, et eh, tegeleme installatsioonide ehitajatega, sest eh, tihtipeale on Äh, nendega seotud olnud just kahtlased äh, praktikad, korruptsioon ja nii edasi. Teie enamike fraktsioonide variraportöörid, välja arvatud ECR-i oma, leidsid, et äh, kõik ettevõtted peaksid siia alla kuuluma, piimandusettevõte, töötlev tööstus ja nii edasi. võiksin olla sellega nõus, aga sellisel juhul peab meil olema teatud lävend, et tagada, et mitte kõik, absoluutselt kõik ettevõtted ei peaks äh, neid kohustusi täitma, kaasa arvatud siis ka VKE-d. minu lävendiks äh, oleks äh, viiesaja miljoni euroni käive, projektid, mis peaksid raport, aruandlust tegema kakskümmend viis miljonit ning maksed, mis lähevad valitsusele maksude või millegi muuna, oleks siis sada tuhat eurot sellise lävendi olen mina välja pakkunud. Neid peeti teiste kolleegide poolt liiga kõrgeks, nad on teinud äh, vastuettepanekuid. ettevõtte suurus. kõik, mis oleks, on suurem kui VKE käive kakssada viiskümmend miljonit, teatud personali arv ja nii edasi. on teisi, kes ütlevad, et kõik, iga projekt peaks äh, aruandluse alla minema. Äh, mingi äh, väike tee-ehitus on samuti projekt ja sellest peaks siis ka aru andma, kuigi see ei ole mingi eriti suur projekt. ja nüüd valitsusele minev raha, kuulsin viiskümmend, kakskümmend tuhat, ainult rohelised tegid ettepaneku viiekümneks tuhandeks. mina siis olin välja pakkunud sada tuhat. nii et eh, kokkuleppe saavutamisest oleme me veel päris kaugel. veel üks fundamentaalne punkt eh, puudutab seda, kas eh, me räägime siin erinevast informatsioonist, käive, kulud, maksustamine, personal ja nii edasi. see on oluline osa ettevõtte aastaaruandest, konsolideeritud finantsaruandest ja seetõttu äh, läheb see auditi alla. Nad loomulikult, audiitorid äh, uurivad äh, seda informatsiooni kas ettevõtte audiitor saab ametlikult äh, seda informatsiooni testida? millised äh, on selle tagajärjed? Äh, suurte auditiettevõtete olikop oli see, saaks konsolideeritud. tegelikult on ju ainult neli suurt aud-, audiitoriettevõtet, nii et kui auditit soovitakse, siis see ettevõte peab teostama auditit kõikide projektide üle, ükskõik kus, ehk siis seetõttu me konsolideerime suurte audiitorettevõtete oligopoli ja seda me ju ei taha. ja on veel üks direktiiv, kus me oleme üritanud saavutada just vastupidist see kõik toob endaga kaasa tohutut kulutõusu ning väga palju bürokraatiat mina leian, et vähemalt äh, alguses võiks meil olla selline testperiood, kus me saaks, pärast mida me saaksime asjad üle vaadata ja kui vaja, siis äh, muuta. minu arvates peaks meil äh, olema sellised arvud, enamik ettevõtetel on siseaudiitor olemas, kes saab anda ettevõtte kohta informatsiooni ja seda ka siis vastavalt projektidele või riikidele ka siin äh, oleme mina ja variraportöörid eriarvamusel. kõik variraportöörid tahavad, et see informatsioon oleks ametlik osa ettevõtte aastaaruandest. ehk siis see informatsioon peaks minema auditorile. veel üks oluline märkus. tegemist on ainult arvamusega. juhtkomisjon on õiguskomisjon olen rääkinud mõnede kolleegidega sealt, raportööriga, esimese härra Leenega. tundub, et nende arvamused on sarnasemad minu arvamustega pigem kui selle komisjoni variraportööridega. variraportööride arvamus on siin muidugi enamuses, aga nüüd meil tekib oht, et meie arvamust äh, õiguskomisjon lihtsalt ignoreerib. olen jõudnud peaaegu lõpule. Äh, mul on järgnevad äh, märkused meie rohelistele ning ka härra Ferberile Rahvaparteist. Nemad on teinud ettepaneku kustutada ära punkt kakskümmend kuus, aus väärtus, õiglane väärtus. peame kasutama õiglase väärtusesüsteemi finantsinstrumentide puhul finantsinstrumentide väärtused võivad päris märkimisväärselt kõikuda. seetõttu äh, võib äh, neid väärtusi hinnata vääriti ning äh, meil võivad tekkida väärtused, mis on segadust tekitavad, näiteks vaadake, mis on toimunud viimastel aastatel riigivõlakirjadega. teiseks, VKE-de puhul peaksime minu arvates jääma komisjoni esialgse klassifikatsiooni juurde, mitte Rahvapartei ettepanekut kasutama. meil on siin kolm kategooriat, mis keskenduvad käibele ning kasumile. viimane märkus. olen siia toonud midagi sellist, mida komisjoni ettepanekus ei olnud. et börsil kaubeldavad ettevõtted ning kõik Eh, ettevõtted, mis eh, opereerivad vastavalt eh, rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele, need, nendel ettevõtetel peaks tulevikus olema kohustus anda elektrooniline aastaaruanne. see annaks meile informatsiooni, mis oleks kasulik erinevatele agentuuride ja valitsusüksustele, nad saaksid kiire ligipääsu informatsioonile ning äh, saaksid ka siis tagada, et info on vastavuses. me räägime sellest, mis on vajalik statistikaametitele, registritele ja nii edasi. aitäh, nüüd annan sõna proua Piedikäisele. All... suur aitäh, kõigepealt tahaksin ma tänada Wolf Klintsi ja kõiki variraportööre väga hea koostöö eest minu töömeetod on alati selline, et üritan kui vähegi eh, võimalik eh, saavutada konsensus, eh, kokkulepitud baastekst, sest et niimoodi on minu arvates parlament alati kõige tugevam. käsitlen mõningaid punkte läbipaistvusdirektiivist, terve rida küsimusi, neid kirjeldas minu kolleeg Klints juba korrektselt ka siin on veel lahtisi punkte. see riigipõhine raport, äh, raporteerimine, see on kõige küsimust tekitavam, käsitlen aga teisi küsimusi, mis on samuti oluliseks osaks äh, läbipaistvuse direktiivis. esimene puudutab definitsioone, siin on ettepanekud, äh, mis minu arvates on siin täiesti õigustatult, et komisjon esitab tulevikus raporti, mis analüüsib äh, erinevaid võimalusi äh, Euroopa väiksed, väikeste keskmise suurusega ettevõtete äh, defineerimise kohta, sest et see võimaldaks meil VKE-de puhul terminoloogiat harmoniseerida. see, see, kas peaks kohustama vahe haldusaruandeid, siin on ühelt poolt ettepanekud, et see peaks kehtima ainult VKE-de puhul ja see, selle kohustuse ärakaotamine. teisest küljest aga öeldakse ka, et kohustus vaheandluseks peaks olema kõigil äh, ja et liikmesriigid, samas jällegi, et liikmesriigid ei peaks kindlasti seda saama nõuda. seda küsimust peame me veel uurima ning kindlasti ootan teie kommentaare selles küsimuses. teine küsimus on harmoniseerimise tase, kas liikmesriigid äh, saab, saavad teha selliseid nõudmisi, mis on rangemad kui antud direktiivis ära toodud nõudmised siin järgi on äh, vastuolulisi ettepanekuid, minu eesmärgiks on äh, jääda komisjoni ettepaneku juurde, nii et äh, see oleks võimalik. välja arvatud finantsaruandluse nõuded. teine küsimus on siis see harmoniseeritud elektrooniline aruandlus, mida puudutas ka härra Klints see laiendatud äh, aruandlus, mina isiklikult oleksin selle poolt, aga vaatame, kas meil on võimalik leida fraktsioonide vahel selles küsimuses kompromiss. veel üks küsimus, mis on tõusetunud, tahaksin küsida ka siin kolleegide kommentaare. Äh, põhjus, miks see on ette pakutud ja komisjoni reaktsioon äh, hääletusõiguste kalkuleerimine, erinevad ettepanekud, võib-olla siin peaks olema mingisugune kompromiss, nii nagu on juba leitud nõukogus, kus äh, meetod on äh, jaotatud äh, aktsiate ning tuletisinstrumentidele. veel üks ja siis see küsimus, mis puudutab riigipõhist aruandlust nagu härra Klints juba ütles, siis fraktsioonide vahel on olemas lai kokkulepe, äh, välja arvatud äh, ECR ja ALDE, siis äh, mis see, see peaks, siin peaks olema käive, tootmine, maksumäär ja nii edasi. ja rakendusala oleks riigipõhine et-, aruandlus kõikide ettevõtete jaoks, mitte ainult kaevandustööstuse ja metsandustööstuse ettevõtete jaoks, sest me teame, et see äh, need praktikad lähevad kaugemale nendest ja loetletud ja mitte loetletud põhjus oli, et me, nagu me teame, siis et äh, börsivälised ettevõtted võivad olla ka päris suured ning me ei taha, et siin tekiks ebavõrdsus. ja projektide põhine aruandlus, see jällegi puudutaks ainust kaevandustööstust ning metsandust. tundub, et siit ehk on võimalik leida kompromiss kui me muude asjade koha pealt suudame kokkuleppele jõuda. nüüd äh, kaks küsimust, äh, mis on valulised. üks, äh, kas finant, kas see peaks olema osa finantsaruandlusest, mida auditeeritakse? siin tundub olevat väga päris tugev Saksa positsioon mis on täiesti mõistetav, nii nagu ma olen aru saanud äh, Wolf Klintsi kommentaaridest ning ka härra Leene kommentaaridest, teisest küljest äh, on olemas teine seisukoht, mida äh, jagavad laialdaselt ülejäänud fraktsioonid. minu selge seisukoht on siin olnud, et see peab olema osa finantsaruandlusest ning see peab minema ka auditi alla. olen andnud saanud vastuolulist informatsiooni kolleegidelt selle kohta, kui suureks koormaks see oleks, sest et olen kontrollinud seda mitmest äh, audiitorfirmast ning organisatsioonidest. suured aud-, auditiettevõtted loomulikult teostavad auditit suurte ettevõtete üle ning see on ka üks põhjus, miks on tekkinud selline oligopolistlik olukord, mis tegelikult kellelegi ei meeldi. aga väiksemad ja keskmise suurusega ettevõtted, jah on võimalik leida audiitorettevõtteid, äh, mis vastavad sellele suurusele ja nad on äh, avaldanud ka siin soovi, sest et see tähendab suuremat turgu, rohkem kliente. ja, ja siis nad saavad endale lubada ka spetsialiste ja vahendeid. aga peamine asi siin finantsaruandluse ja auditi juurde on see, et äh, kui see on ainult sotsiaalne aruandlus, siis see on pehme aruandlus ning e, mis puudutab õiguslikke tagajärge, kui te e, korrektselt e, asju ei edasta, siis saavad nad alati öelda, et siin oli mingi väike viga, võib-olla ma tõlgendasin kõike seda valesti või on see üldse tõlgendamiste erinevus ning siis sellisel juhul kaob see äh, meie poolt taodeldava äh, läbipaistvuse eesmärk täiesti ära. meil on väga hästi testitud süsteem, mis puudutab finantsauditi läbinud äh, aruandeid ning seal on ka õiguslikult siduv struktuur. Äh, see kohustab õiguslikult audiitoreid ning kohustab õiguslikult ka ettevõtte tegevuse puhul. me ei karista ju ettevõtteid nende tehingute eest, vaid me Äh, äh, paneme suure kohustuse seoses läbipaistvusega ja kui nad suhtuvad sellesse tõsiselt, siis see peab olema osa finantsaruandlusest ja seda peab minema auditi alla, sest vastasel juhul kaob ära kogu meie poolt tehtava eesmärk. nüüd äh, lävendid. nagu me kuulsime, siis on erinevaid lävendeid esiteks ettevõtte suurus, kes aruandluse alla peaks minema. ma arvan, et siin oleme me kõik laialdaselt nõus, et äh, see piir peaks minema VKE-de pealt. aga siis on äh, arvamuse erinevus selle koha pealt, kas see peaks olema VKE-de tasandil kahekordne äh, VKE tase, kolmekordne, kümnekordne, mis oli esialgne härra Klintsi seisukoht. mina olen leidnud ja ma olen aru saanud, et see oli ka teiste fraktsioonide peale ALDE seisukoht, et jääda selle VKE definitsiooni juurde ja läbirääkimistel ja liikusime me kahe või kolmekordse VK e definitsiooni suunas. nii et sada või sada viiskümmend miljonit, aga kokkulepet me selle koha pealt ei saavutanud valitsusele tehtavate maksete lävend. siin äh, ei ole ma nii piin-, nii paindlik kui äh, ettevõtte suuruse puhul. kui me vaatame kaks tuhat eurot ettevõtte isikuajast, siis see on üsna väike rahasumma. aga kui me vaatame seda äh, Sudaani või mingi teise arenguriigi seisukohast, selle valitsuse ametnike seisukohalt, siis äh, kakskümmend tuhat eurot äh, on juba päris suur summa ja sellel võib olla päris suur mõju ning see on ka põhjus, miks ma väga tahaksin, et see lävend siin jääks väga madalaks. ja kolmas äh, punkt puudutab projektiaruandlust. siin peaks ka ehitus- ja metsandustööstused olema kaasatud, seisukoht on olnud selline, et kõik lepingud ja litsentsid peaksid aruandlusele minema ja keegi meist ei taha, et äh, äh aastaaruandesse tuleks ka parkimiskohtade äh, aruandlus sisse, aga eesmärgiks on see, et see lävend oleks siin täits-, üsna madal, äh, kümme tuhat eurot ja mingi uus sõnastus, mis seda kirjeldaks, kui me tahame saavutada olukorda, kus see lävend oleks metsandustööstuse puhul näiteks madal või kõrge, kui äh, seal on kolme-viiesaja tuhande eurosed projektid äh, metsa langetamisel Äh, siis nad ei hakkaks äh, seda, sellega võitlema sellega, et nad äh, teevad selle väiksemateks juppideks. kui siin leida hea sõnastus, siis projekti aruandluse puhul on meil võimalik ilmselt saavutada hea kompromiss. see on see, kus me hetkel oleme. ja nüüd viimane sõna nõukogu läbirääkimiste kohta. teades, milline on olukord nõukogus äh, seda, et äh, olukord seal saab olema karm, siis meie peaksime oma seisukoha sõnastama väga tugevalt ja selgelt äh, praeguses etapis, sest läbirääkimised kindlasti tulevad äh, ning meil peab olema ka manööverdamisruumi, aitäh. aitäh. tundub, et see on küll arvamuse eelnõu, aga see saab olema väga suur arvamuse eelnõu, meil on kümme variraportööri kõigepealt eh, Kai Mitchell. härra Polman siis, palun. aitäh, härra esimees. võtan sõna härra Skikluna nimel, kes kahetsusväärsel kombel täna pärastlõunal siia tulla ei saa oleme üritanud eh, neid raskusi lahendada. tahaksin tänada Sirvo Peedikäist ja Wolf Klintsi nende poolt tehtud töö eest. leian, et see on heaks eh, läbirääkimiste aluseks, mille põhjal kompromisse saavutada. kõigepealt eh, üks poliitiline märkus nii et see ei läheks detailide sisse kaduma. meie Euroopa Parlamendis peame selgelt välja ütlema, mida me soovime. kui me oleme partnerid teiste riikidega, eriti lõunariikidega, AKV riikidega, siis me täiesti õigesti Äh, toome siin üles ka hea valitsemise kontseptsiooni, me eeldame oma partneritelt läbipaistvust ning selgust, õigusriiki, head valitsemist. ja me taotleme seda valdkondades, kus meil on rohkem kohustusi vastavalt Lissaboni lepingule, näiteks kaubanduskokkulepped kuuluvad kaasotsustamise alla. me tahame saavutada lepinguid, mis oleks õiglased mis põhineksid selgetel kvalitatiivsetel kriteeriumitel, me lihtsalt ei ürita äh, mingisuguseid hüvesid siin saavutada. Nende kahe arvamuse puhul äh, räägime me siin finantsaruandlusest, läbipaistvusest äh,, ettevõtete tegevuses ning äh, seal on meil vaja samu põhimõtteid, meil on vaja läbipaistvust, eetilist käitumist, äh, korralikku konkurentsi, nii et äh, ettevõtted äh, võidavad sellepärast, et nad on konkurentsivõimelisemad, mitte aga mingite kahtlaste tehingute tõttu. me tahame äh, rahvusvahelises ärikultuuris usaldust kasvatada. Edward Skikluna ütleb, et nendes kahes punktis peame me väljendama ennast selgelt et me ei peaks rahulduma lihtsalt äh, madalama ühisnimetajaga, vaid saavutama äh, ja vaid olema ambitsioonikad. ja see puudutab riigipõhist lähenemist, äh, mille alla kõik ettevõtted kuuluvad ning mis puudutab ka tehtud makseid, ei tohiks erandite puhul olla liiga lahked ja härra Skikluna usub ka, et me peaksime kasutama VKE definitsiooni. me ei tohiks sellest väga kaugele kalduda, me võime sellest küll jah, veidi veel rääkida, kui vaja, aga põhimõtteliselt üritame me saavutada uut ettevõtluskultuuri, mis ei oleks koormav VKE-dele, aga tagab ka selle, et äh, suurettevõtted äh, teostaksid aruandlust nii, nagu on nõutud ja nii, nagu oleks kohane. meie arvates äh, see, mis on oluline, peaks olema siiski aastaaruandluses sees loomulikult on olemas õiguslikud tagajärjed, ka ebakohasel käitumisel. variraportöörid üldiselt äh, on laialdaselt nõus, et äh, tuleb olla ambitsioonikas ja leian, et meie komisjon peaks toetama sellist ambitsioonikat lähenemist. toet-, veename neid, kes äh, selle lähenemise osas veel kõhkleval seisukohal on. aitäh, härra Lambert, palun Uh, uh, uh, teen lühidalt, sellepärast Sirba ja Uudo tegelikult juba selgitasid meie ühiseid seisukohti, nii et ma ei pea siin kõike üle kordama, tahaksin vaid öelda, et selles küsimuses äh, tuleb arvestada olukorra tõsisust, me ei taha liiga suurt äh, halduskoormust oma ettevõtetele, kuid samas me peame vaatama kõiki asju õiges perspektiivis, millised on kasud, millised on täiendavad kulud ja ma arvan, et selle tegevusega me tegelikult saavutame ka teatud kasumit. viiskümmend aastat tagasi oli ettevõtetel märkimisväärselt vähem kohustusi ja näiteks äh, veokite turule toomisega me oleme nende e-, elu märkimisväärselt keerulisemalt Äh, ravimite äh, turule toomine, mitte veokite turule toomine oli lihtsam äh, ja nüüd oleme seadnud mitmeid takistusi, aga, aga samas on turu olukord meie jaoks kindlam ja sama peame siis tegema siin, kaaluma, millel on millised on asja positiivsed ja negatiivsed küljed ja mina oleksin valmis seda äh, lävimi küsimust äh, samamoodi äh, käsitlema, nagu me tegime konsolideeritud maksubaasi küsimust. me kõigepealt pärast esimest faasi laiend-, pikendame me, suurendame seda lävendit teises faasis veelgi, aga üleüldiselt nii peaksime me jätkama seda ettevõtete aru, aruandluskohustust ja nagu Sirpa ja Uudo juba ütlesid, teiste lävendite osas ma ei oleks nii paindlik. aga paraku praegu ma pean meie koosolekult lahkuma, sellepärast et mul on teisi kohustusi. Uh, yes, Mr President, I, I, um, I will uh, also jah, härra esimees, räägin uh, Said Kamali nimel, kes praegusel hetkel on, on äh, kuninganna juubelipidustustel kuuskümmend. ah ei, mitte veel. Teie olete siin. ütlen talle seda. kontrollime, kus ta siis päriselt on, kui ta ei ole juubelipidustustel. Äh, jah, äh, ma rõhutasin, kuidas raamatupidamisdirektiivi ülevaatamise mõtet ja bürokraatia vähendamine, selguse suurendamine finantsaruannetes, võrdsed tingimused äriühingutele aitavad meil kaasa Euroopa Liidu ettevõtete konkurentsivõime suurendamisele. mis puudutab äh, makseid valitsustele, siis tuleb saavutada õige tasakaal läbipaistvuse äh, nõuete ja öö, äh, ettevõtete liigse koormamise vahel. Mhm. tahaksin rõhutada kolme elementi, kõigepealt riigipõhine aruandlus, kõigepealt ma toetan riigipõhist aruandlust mäetööstuse puhul asjaolu, et liikmesriigid ja komisjon samuti suhtuvad positiivselt, on vägagi tore. aga mind masendab asjaolu, et parlament liiga radikaalselt ja liiga jõuliselt avaldab survet äh, selle algse ettepaneku muutmiseks äh, ilma mõju-uuringuta kõikide ettevõtetele selle kohaldumise ala laiendamine tegelikult lihtsalt kogu protsessi lai-, pikendab ja see, mis, mille me oleksime varem kokku võinud leppida äh, triloogi käigus ühe nädala jooksul, äh, võtab nüüd tõenäoliselt kolm aastat. Äh, siis härra Kamal ja mina esitasime õiglase põhimõtte kohta muudatusettepaneku parlamendil on võimalus saata selge sõnum nii komisjonile kui ka raamatupidamis, rahvusvahelise raamatupidamisnõukogule, Said ja mina oleme veendunud, et raamatupidamise hoolsuskohustusega seotud raamatupidamuse asemel asemel äh, neutraalsuse ja äh, nimekirjapõhise raamatupidamise kasutamine aitaks võimandada, mida see õiglase äh, kohtlemise põhimõte tähendab raamatupidamises komisjoni lähtumine. komisjon lähtub oma põhimõtetest Äh, mida on kajastanud kohtuotsused üheksakümne kuuendast üheksakümne üheksandal aastal ja mõningad rahvusvahelised raamatupidamise standardid on võimaldanud pankadel oma varasid üle hinnata ja teistsuguse raamatupidamise põhimõtte, aluspõhimõtte rakendamise puhul oleks võimalik olnud äh, sellist olukorda vältida Sorry uh,, I am trying to see if other shadows are here. ma püüan siit leida teisi variraportööri, härra Epping, jah, teie just rääkisitegi. I said that you spoke on behalf of Mr Kamal, but you spoke Te ütlesite, et räägite härra Kamali nimel, kuid ma, te rääkisite ka enda nimel, jah. härra Haaglund on, teda polnud kohal, härra Klutet äh, pole kohal, Klutet ja seetõttu annan sõna proua McCarthy'le. jah, minul ei ole seda kristallkuulikest, kerrakest nagu härra Eppingil, et ma saaksin hinnata, mis juhtuks triloogi käigus ja võib-olla Taani eesistumise ajal ükskõik millise või mõne teise eesistumise ajal oleks võimalik ka mõningaid küsimusi lahendada kolme, ühe päeva, nädala jooksul kolme aasta asemel. riigipõhise aruandluse puhul me tahaksime kanda hoolt selle eest, et me kajastame oma komisjoni arvamust, loomulikult äh, arutelud jätkavad, aga tahaksime ka äh, saja kuuekümne muudatusettepanekuga justiitsnõukogus äh, Äh, olukorda muuta ja üheksakümmend protsenti neist puudutavad ainult riigipõhist aruandlust, äh, mis näitab väga hästi, et tegemist on teemavaldkonnaga, mis huvitab meie valijaid, organisatsioone äh, väljaspool parlamenti ja me ei saa liiga kerglaselt seda küsimust käsitleda ei saa lihtsalt Taani eesistuja seisukohti heaks kiita ilma põhjalikumalt selle üle järele mõtlemata, me peame demokraatlikku põhimõtet austama, tegemist on ju lõppkokkuvõttes läbipaistvust käsitleva direktiiviga ja selle teema käsitlemine on meie kohustuseks. mul oli väga hea meel äh, Egoni ettepanekut ähm, lugedes, tegemist on raportööri olulise panusega raportööride töösse juhtkomisjonis, justiitsasjade komisjonis, aga mul on mõningad üksikas, mõni, mõningad kommentaarid ja ma ei hakkaks üksikasjalikumalt küll neid küsimusi, milles variraportöörid pole veel kokku leppinud, käsitlema, kuid äh, muudatusettepanekuid vaadates ma võin öelda, et me peame aastaaruandega tegelema, sellepärast et suuremad muudatused, osa muudatusettepanekuid puudutavad seda valdkonda. Äh, ja äh, siis, kui me tahame ähm, Toot Franki küsimust käsitleda, siis äh, kui meil ei ole alternatiivset lahendust, äh, mis toimib, äh, siis ja seda alternatiivi ei ole kolleegid veel esitanud ja, ja ma ei näe mingisugust alternatiivi võimalust, siis kulude küsimus, loomulikult me peame käsitlema neid teemasid ja saadan Lord Bryani ja Brit-, British Petroleumi äh, esindaja artikli, äh, kus selgub, et tegelikult äh, selline aruandlus ei ole sugugi mitte keeruline ette suurtele ettevõtetele ja täiendavad kulud oleksid väga väikesed. ja siin me räägime tõesti konkreetselt tööstuse esindaja arvamusest ja kaevandustööstusest, riigipõhisest aruandlast rääkides, jah, ma tean, ma tean, ma tean, me peame veel läbi rääkima nendest küsim-, nende küsimuste üle, kuid suurettevõtted suudavad seda teha, ükskõik millise konkreetse tööstusvaldkonnaga tegemist ka ei oleks. väikeste keskmise suurusega ettevõtete puhul me peame veel asjadest küll rääkima, aga mina olen avatud erinevatele arvamustele. arvan, et me peame kandma hoolt selle eest, me peame arvesse võtma seda, et äh, väga paljud soovivad projektipõhist aruandmist, äh, nõukogu ei taha seda äh, iseenesest ja jällegi ma leian, et tegemist on tähtsa küsimusega sellistes rahvast, riikides, kus nende Äh, sissetulekud on äh, mäes, mäetööstusest viis korda suuremad äh, kui arenguabist, Uganda saab näiteks nafta kaevandamisest märkimisväärselt rohkem kui, väga suure osa oma, oma riigieelarvest ja, ja väga oluline on läbipaistvuse põhimõte, kuivõrd saab vaadata seeläbi, kuhu need rahad lähevad ja me peame neid küsimusi juba algusest peale põhjalikult käsitlema, me ei saa enam tagasi hiljem selle juurde pöörduda, me peame äh, andma endast parima, me peame olema radikaalsed, me peame tõsiseid läbirääkimisi pidama nõukogu ja komisjoniga, et vaadata, kui palju on võimalik selles valdkonnas saavutada. tehnilisemad küsimused, nagu ma ütlesin, meie komisjon peab tegema, komisjon peab tegema ära veel suure osa tööst ja ootan põnevusega tulemusi, kuid rääkisin härra Klinsiga juba äh, XPRL-ist ja kas see peaks olema kohustuslik standard ja justiitskomisjon on esitanud mõningaid muudatusettepanekuid selle kohustuslikuks muutmise kohta ja ma ei ole sugugi mitte veendunud, et me peaksime kohustuslikuks muutma standardit selles valdkonnas ja me oleme rääkinud siin telekommunikatsioonisektorist ja muudest sektoritest, aga Äh, on ettevõtteid, kes rakendavad äh, sellest äh, standardist lähtuvaid rakendusi, mis on küll võib-olla pisut erinevad, kuid tulemused võivad olla samad ja kui me uurime teadusuuringuid, siis teadusuuringute tulemused ei ole lõplikud ja kõik ei ole sugugi mitte veendunud, et sellised standardid oleksid kõige paremad, siis ESMA uurib seda, ESMA teostab praegusel hetkel äh, Äh, on kulutõhususe analüüsi ja, ja Nad on teinud ettepaneku, et ettevõtted võivad äh, aruandluse osas seda standardit rakendada, kuid nad ei ole muutnud seda kohustuslikuks äh, ning teie võiksite öö, oma komisjonis ehk vaadata, kas on võimalik saavutada mingisuguse kompro-, mingisugune kompromiss kohustuslikuks muutmise ja lihtsalt edendamise vahel. võib-olla edendamine oleks kasulikum ja, ja sellisel juhul, kui seda standardit hakatakse rohkem kasutama, siis, siis see lihtsalt muutub üldiseks varem või hiljem nii palju minu poolt praegu, ootan põnevusega teie äh, arvamusi, äh, justiitsasjade komisjon ei ole sellest veel rääkinud, äh, kuid me äh, ei ole seda veel jõudnud teha, me ei ole päevakorras asjadega ühele poole jõudnud, millest on äärmiselt kahju, sellepärast et ametlik arutelu, äh, mis äh, komisjonide arvamuste suhtes äh, võimaldaks seisukohta võtta, ei ole toimunud ja, ja loomulikult me räägime nendest küsimustest mitteametlikult eesistujaga, aga meil pole praegu veel äh, mandaati selleks, et läbirääkimisi pidada ja selle eesistumise ajal ei jätku meil tõenäoliselt enam aega, suvepuhkus läheneb ja, ja me ei jõua öö, palju ära teha, kui meie töö ei ole kiirem ja tõhusam parlamendikomisjonides, aga igal juhul äh, EKONi arvamust ootan pikisilmi. suur tänu! ja kui keegi rohkem sõna ei soovi, siis annan sõna jällegi härra Klintsile ja proua Piedikäinenile. mul tegelikult ei olegi eriti midagi enam lisada, ma tahaksin tänada variraportööre nende panuse eest ja tahaksin äh, tänada ka Arliini tema panuse eest. ja nagu ma juba ütlesin, meie seisukohad on lahknevad mõningates valdkondades ja ehk on meil võimalik üksmeelt saavutada lähipäevade jooksul. ja tahaksin rääkida sellest ka oma fraktsioonis, seda teeme järgmise nädala alguses, eks siis äh, näeme, kuhu me jõuame, olen Arliiniga nõus, et me ei pea olema absoluutselt nõukoguga samal seisukohal ja ma arvan samas, et kui me alustame triloogi, siis meie seisukoht peaks olema selline, äh, mida, äh, mille äh, teemal on nõukogu valmis läbirääkimisi pidama, kui meie seisukohad on liiga lahknevad, siis meid peetakse lihtsalt hullumeelseteks ja nõukogu ei ole valmis meid tõsiselt võtma vaatame, kuidas me võiksime seda saavutada ja kuivõrd mina olen oma loomuselt äh, optimist, siis arvan, et küll need asjad lähevad ikka hästi. proua Piedi käime. ja see elektrooniline protokoll, XPRL, äh, me piirdume äh, ainult nende ettevõtetega, mis on valmis seda võtma, ma ei mõtle siinkohal mingisuguseid väikeettevõtteid ja ja meil on oma ajakava, mis viisab olevat piisav, kahe tuhande kaheksateistkümnes aasta. mina tahaksin kuulda enne oma lõppsõnavõttu, mida on komisjonil öelda. jah, minu kohustus muidugi oli küsida, kas komisjoni esindaja soovib sõna jah, ma katsun teha lühidalt ja vastata mitmetele konkreetsetele küsimustele, mis siin tõstatati ja ma tahaksin ka muidugi üldises arutelus osaleda, kuid katsun sellest hoiduda. Äh, nagu härra Pulmel ütles, me peame ennekõike keskenduma komisjoni ettepaneku selgele eesmärgile, milleks oli läbipaistvuse suurendamine suurettevõtetes äh, Äh, mäetööstuses äh, ja nii edasi kolmandates riikides ja see eesmärk tuleb äh, meeles hoida ja oleme vaada-, kui vaadata meie ettepanekut, siis me oleme valmis uurima, kuidas seda läbipaistvust parimal võimalikul moel saavutada, me ei taha oma tööd teha halvasti, me tahame läbipaistvust tõelist läbipaistvust, loomulikult tuleb saavutada õige tasakaal väikeettevõtete jaoks, väikeste keskmise suurusega ettevõtete jaoks, mikromaksete jaoks, Shelli ettevõte näiteks maksab äh, Nigeeriale maksu üks miljard ja kui nad äh, hakkavad teostama siis kahesaja tuhande äh, lisi makseid, siis võib teostada üüratu raport ja millise läbipaistvuse me siis lõpuks saavutame, ei, mitte mingisugust läbipaistvust esitati ka konkreetne küsimus auditeerimise kohta. juhin teie tähelepanu sellele, et äh, äh mitte selle, ka selle süsteemi valdkonnas, mida on töötatud, äh, mille kallal me oleme Euroopas töötanud äh, juba aastaid, ega ka Dodd Franki süsteemis Ameerika Ühendriikides ei ole selliseid nõudeid, sellepärast et kõik need, kõikide nende tekstide, nende äh, litsentside osas on tavalise raamatupidamise protseduuri käigus äh, auditit teostatud, kui selliste raportite käigus äh, jällegi hakkaksime auditeerimist nõudma, siis äh, kulud kahekordistuksid äh, ja, ja ka töö hulk kahekordistaks, nii et loomulikult komisjon püüdis võrdseid tingimusi enam-vähem Ameerika Ühendriikidega saavutada üksikasjad ütles võib-olla päris mitte, kuid ei ole mingisugust mõtet valida täiesti teistsugust lähenemist, kui Ameerika Ühendriigid seda teevad teiseks, tegemist on lihtsustamise tööga ja äh, me oleme nõukoguga teinud äh, tõsist tööd, et äh, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete olukorda lihtsustada, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted peavad aitama meid kriisist välja ja meie tahaksime nende koormust vähendada ja seetõttu lihtsustamisele mitte mm, aja pööramine, aja kulutamine, ähm, jah, see on ka meie seisukoht. ja härra Klints, äh, ettevõtted, äh, kes kasutavad ähm, elektroonilist äh, plat-, platvormi aruandlusstandardid, XBRL on on laialdaselt kasutatud, paistab olevat sobiv, me suhtume sellesse avatult, aga nagu raportöör ütles, me peaksime siiski jääma veel avatumaks ja võib-olla mitte kohustuslikuks seda muutma, aga aga, aga me ühesõnaga oleme valmis sellesse positiivselt suhtuma. siis äh, see õiglane ülevaatus, true and fair view, see ei ole midagi uut, see on juba olemas direktiivides, on seda olnud juba kolmkümmend aastat ja me ei ole midagi muutnud iseenesest. tegemist on põhimõttega, mis on nüüd direktiivis hoopis äh, tähtsamal kohal äh, ja me, see tuleb välja, et äh, see on põhimõte, mida me tahame ettevõtetel mida me tahame, et ettevõtted jälg-, jälgiksid, me ei taha lihtsalt äh, mingisuguste linnukeste tegemist ja ka hoolsuskohustuse põhimõte äh, on tähtsamal kohal. nii et äh, me võtame arvesse jurisprudentsit, Euroopa tavasid ja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 kas te võiksite küsimust korrata äh,? hääleõigus, mida uh,? issue is uh, with what kind of a method uh, we should use on calculating on vote. millist meetodit me peaksime hääleõiguse osas äh, kasutama, kas nominaalõigust või delta süsteemi? ja on tehtud ettepanek, äh, et äh, rakendatakse kõikide jaoks delta süsteemi, siis uh, ja on tehtud ettepanek rakendada telgasüsteemi